kallid kolleegid, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. kõrge esindaja avaldus äh, olukorra kohta Valgevenes. ning äh, annaksingi sõna kohe üle siis proua Ashtonile suur tänu, härra president. sündmused, mis järgnesid äh, üheksateistkümnendal detsembril Valgevenes toimunud äh, valimistele, on äh, meid kõiki šokeerin-, šokeerinud. võimude poolt kasutatud jõud kodanike vastu on toonud üle terve maailma kaasa hukkamõistu. mina ja minu kolleegid kohtusime paljude nendega, keda need sündmused puudutasid, opositsiooniridadest kodanikuühiskonna esindajad, vangistatute perekonna esindajatega ja rahvaga laiemalt. meil on olnud võimalus äh, oma kaastunnet avaldada ja üles näidata solidaarsust, võimalus neid ära kuulata, kuid kallid kolleegid, käes on aeg tegutsemiseks. ma hindan väga kõrgelt tõsiasja, et selle parlamendi saadikud on juba panustanud äh, meie mõttetegevusse antud äh, küsimuses ja et minu kolleeg, volinik Füüle Äh, sai ka võimaluse eelmisel nädalal väliskomisjoni ees tutvustada meie seisukohti. ma ootan huviga Euroopa Parlamendi resolutsiooni, mis järgneb tänasele debatile. minu meelest on väga oluline, et me kõik keskenduksime oma äh, tegevuses olukorra kiireloomulisusele. ma olen kohtunud paljude opositsiooniliikmetega Valgevenest ja ka rahvaesindajatega, sealhulgas ka kinnipeetavate sugulastega olen kohtunud ka välisministriga. Need arutelud on jätnud mulle sügava veendumuse, et sündmused, mida ma olen näinud, on olnud selge rünnak meie visioonile inimõigustest, põhivabadustest ja demokraatiast lisaks äh, jõu äh, kasutamisele äh, õõnestati ka valimisprotsessi läbi rünnates siis inimõiguste eest võitlejate kodanikuühiskonda. OSCE demokraatlik institutsioonide ja Inimõiguste Amet äh, toetab seda seisukohta. Need, kes viimastel nädalatel on vangistatud, on nüüd, äh, paljudest nendest on vabastatud, kuid väga suur hulk inimesi, suisa kolmkümmend inimest on endiselt äh, ilmselt saamas süüdistuse ja nagu te teate, sealhulgas ka mõned ehm, kandidaadid presidendivalimistel. härra president, ma olen juba ehm, Minski võimude represseeriva jõu kasutamise hukka mõistnud ja olen kutsunud kõikide poliitvangide ehm, vabastamisele ning ka OSCE ameti taasavamisele. ma kinnitasin seda veel kord Hillary Clintoniga tehtud ühisavalduses ja ma olen rõhutanud seda ka välisministriga kohtumisel, et Euroopa Liit eeldab Valgevene ametkondadelt kohest vastust rahvusvahelise üldsuse nõuetele järgmiste sammude äh, väljatöötamisel peaksime me alustama kõige äh, olulisematest printsiipidest, kõigepealt see, et Äh, rahumeelsete meeleavaldajate, sealhulgas äh, presidendikandidaatide julgeolek peab olema meie peamiseks prioriteediks. teiseks, äh, Valgevene on meie naaber ja meie partner ja nende huvid peaksid olema meie kõige olulisemaks meile kõige olulisemaks, ei saa isoleerida ametvõimudest inimesi, kolmandaks tuleb tunnustada inimõigusi ja põhivabadusi, see on Euroopa Liidu välispoliitika südames ja idapartnerluse südames samuti. ja see on osa ühtsetest väärtustest, mida me jagame oma lähemate naabritega. me kavatseme nende naabritega koostööd teha, nii nagu me oleme seda teinud ka Ameerika Ühendriikidega, selleks et meie sõnumit äh, toestada, mille me oleme saatnud Valgevenele rahvusvahelise üldsuse nimel härra president, meie hinnang äh, annab väga selge järelduse. me peame kasutama kõiki kanaleid selleks, et järjekindlalt tegutseda, meie tegutsemine peab saatma väga selge sõnumi meie vaadetest Valgevene ametivõimudele, samas isoleerimata kodanikke ja kodanikuühiskonda meie vastus peab olema tasakaalus. osalt tuleb muidugi äh, mõelda sellele, et äh, meie meetmed Valgevene ametivõimudel vastu peavad olema tasakaalus, ma mõtlen siin ka sanktsioone, sanktsioonidele, kuid samas tuleb intensiivistada dialoogi ja toetada jätkuvalt kodanikuühiskonda ja kodanikke. praktiliselt tähendab see seda, et me peame jätkuvalt toetama vabaühendusi, meediat ja tudengeid ja ilmselt suurendama ka jõupingutusi selles osas, et äh, lihtsustada äh, nende kodanike reisimist Euroopa Liitu, kes seda soovivad. me oleme Lukašenkale äh, ja teistele esitanud reisimiskeelu. kui vange ei vabastata, siis see keeld ka paika jääb. ma olen palunud, et välisteenistus koos komisjoniga valmistaks ette Äh, võimalused koheseks tegutsemiseks, mille keskmes oleks siis äh, vabaühendused, meedia ja tudengid. ma tean, et Euroopa Parlament on juba mõelnud ka lisastipendiumite andmisele nendele üliõpilastele, kes on ülikoolidest välja visatud ja loomulikult otsime ka lisavahendeid teistest kanalitest, sealhulgas liikmesriikidest. mainisin juba liikuvust varem, mõtlen siin viisalihtsustusprogrammi peaasjalikult. ma tahaksin julges, julgustada liikmesriikide konsulaate kasutama seda ad hoc meetmena Minskis härra president, lühiajalised meetmed, millest ma just praegu rääkisin, tulevad arutelule kolmekümne esimesel jaanuaril üld, välisasjade nõukogus, kuid juba praegu võib rääkida ka pikemast perspektiivist meie suhetes äh, Valgevenega, nagu ma alguses ütlesin, me peame koostööd koostööd tegema teiste rahvusvaheliste partneritega selles küsimuses ja sellepärast peab Valgevene jätkuvalt äh, Äh, osalema multilateraalsetes läbirääkimistes ja äh, see on ka põhjus, miks me peame idapartnerlusriikidega tihedat koostööd tegema selleks, et konsensus saavutada antud küsimus. teiseks, mis, mis puudutab äh, bilateraalset rahalist abi meie naabruspoliitikas, see peaks keskenduma just nimelt kodanikuühiskonna ja kodanike vajadustele. ja lõpetuseks, eelmisel aastal panime pak-, paika ähm, vahepealse tegevuskava meie suheteks keskpikas perspektiivis Valgevenega, mulle tundub, et see protsess tuleb tänaseks peatada. see ei tähenda seda, et me seda ühtset äh, vaheplaani, ühtse vaheplaani täiesti prügikasti viskaksime, kuid me peame rohkem keskenduma kindlasti kodanikuühiskonnale ja selle plaani seega üle vaatama. see on see raamistik, härra president, milles meie äh, toimime ja jään nüüd huviga kuulama parlamendisaadikute seisukohti. suur tänu, härra asepresident ja järgmisena saavad sõna poliitiliste fraktsioonide esindajad ja kõigepealt kõigepealt Rahvapartei nimel härra Prosesjevitš. tänan, härra president, austatud eh, kõrge esindaja. Eh, rahvusvahelistel valimiste vaatlejatel ei ole mingeid kahtlusi, aga meil ei ole mitte mingeid kahtlusi eh, selles, et Valgevene detsembri valimised ei vastanud nõuetele ja kuna need ei vastanud nõuetele, tuleb meil öelda, et meie poliitika Valgevene ametiasutuste suhtes aastast 2008 peale eh, ei saa jätkuda. See oli välja sirutatud käe poliitika äh, meil on nüüd vaja teha uus otsus, äh, alustada uue poliitikaga. Äh, meie suhtumine Valgevene valitsusse äh, peab muutuma, meil on vaja kehtestada sanktsioonid viisade väljaandmisele ja muid sanktsioone, me peame olema aga mõistlikud. me peame jälgima, et meie sanktsioonid ei halvendaks tavaliste inimeste elu. meil ei tohiks aga olla mingeid kõhklusi sanktsioonide kehtest-, kehtestamisel me nägime manipuleeritud, võltsitud valimisi ja nende valimiste tulemused ei ole äh, usutavad ja tõsiseltvõetavad. Äh, me näeme, kuidas koheldi Valgevene opositsiooni, äh, seetõttu me peame opositsiooni toetama. me peame aitama Valgevene opositsioonile avada oma esindus siin Brüsselis. seda peaks toetama nii Euroopa Liit kui ka liikmesriigid eraldi võetuna. me peame nõudma poliitiliste vangide vabastamist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 с твърди стъпки и достатъчно ангажирано. Можем да кажем, че sotsiaaldemokraadid avaldavad kahetsust, et Valgevene laskis käest hea võimaluse. Euroopa Liit püüdis sammhaaval aidata Valgevenel edasi liikuda kui me nüüd kuuleme väljakutseid muuta oma poliitikat, siis me peame olema ettevaatlikud. Euroopa pühendumus on äh, aidanud Valgevenel siiski saavutada teatud edu. me nägime, et valimiste ööl läksid väga paljud inimesed tänavatele. varasematel aegadel ei oleks saanud seda loota me näeme, et vabadust on siiski juurde tulnud. see tähendab, et me peame väga selgelt ja otsustavalt tegutsema. see tähendab, et meie otsused Valgevene suhtes peavad lähtuma sellest, et me nõuame poliitvangide vabastamist, me nõuame protestides osalejate vabastamist siin me peame olema väga järjekindlad ja kompromissitud. me peame oma nõudmised väga selgelt esitama. E, mida me saame aga teha keskpikas ja pikas perspektiivis? E, kõigepealt me peame e, vaatama, et Valgevene kodanikuühiskonna esindajatel oleks mm, võimalus suhelda ülejäänud maailmaga, me peame vaatama, et Valgevene ei satuks isolatsiooni. see tähendab seda, et ähm, me peame vajadusel ähm, võimaldama Valgevene äh, kodanikel äh, äh, reisida, me peame toetama Valgevene ajakirjandust, me peame toetama kodaniku organisatsioone, kodanikeühendusi, me peame saatma oma vaatlejaid valimistega ja me peame tegema koostööd ka kolmandate riikidega, me peame tegema koostööd näiteks Ukrainaga. Euroopa Parlament peab kasutama idapartnerluse kõiki võimalusi selleks, et tugevdada demokraatlikku liikumist Valgevenes. härra Vigenin, teile on esitatud sinine kaart, kas te olete valmis vastama? härra Migalski esitas selle wiem że mam tylko sekund ja być może. E, palju tänu ma tean et mul on ainult kolmkümmend sekundit aega e, võibolla ma sain asjast valesti aru aga kas ma tõesti kuulsin õigesti e, et teie olete arvamusel et demonstratsioonid pärast valimisi protest valimisvõitlus valimiste võltsimise vastu on tõend selle kohta et olukord on paranenud Äh, kas äh, tõlge oli õige, kas ma tõesti sain asjast õigesti aru, et teie äh, ütlesite niimoodi? може би аз не съм бил ясен или обикновено понякога тънкостите се губят в превода. Ja, vahel läheb lähevad tõlgimisel nüansid kaduma, olukord Valgevenes aga on muutunud selliselt, et järjest enam inimesi näeb demokraatia vajadust ja nad näevad võimalust demokraatia eest võidelda. valimiste ööl oli tänavatel palju rohkem inimesi, kui oleks võinud oodata ja seda mitte tänu poliitilisele režiimile. tänan härra president arvab, et ilmselt on viga inglise tõlkes. tegelikult ei olnud. härra Vigenin räägib ilma mikrofonita mikrofon härra Vigeninile. võib-olla tõesti äh, saadisin valesti aru ma küll äh, armastan oma emakeeles rääkida, aga kui teinekord mulle tundub, et ma ei peaks seda tegema, ütleb härra Vigenin. mida ma tahtsin öelda? et olukord paraneb selles mõttes, et järjest rohkem on Valgevenes inimesi, kes mõistavad, et Valgevenel on demokraatiat vaja ja järjest rohkem inimesi mõistavad, et nad peavad võitlema demokraatia nimel Valgevenes ja sellepärast ma ütlesin, et ma pean positiivseks signaaliks seda, et nii palju inimesi tuli tänavatele, kui isegi rohkem, kui meeleavalduse korraldajad seda ootasid. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Kristiina Ojuland liberaalide ja demokraatide nimel. suur tänu, härra president, kõrgem esindaja. mul oli väga hea meel äh, kuulda teie sõnu, ma olen täiesti nõus sellega. ja minu meelest on väga oluline, et äh, Euroopa Liit on vastanud. ma tahaksin äh, seda, et meil oleks julgust olla nii kindlameelne ja põhimõtteline ka ühes, ühe Valgevene naaberriigi osas, kus äh, demokraatlik jõud on maha surutud, inimõiguste olukord äh, samuti halvenenud, rikkumised tavapärased ja demokraatia halvenemine Venemaal võib olla ka põhjus, miks Kremlin on äh, pidanud, on tunnustanud Valgevene presidendivalimiste tulemusi ja peab vägivalda siis siseküsimuseks. selline suhtumine väga kehva olukorda Valgevenes on väga märkimisväärne näide tendentsidest Venemaal endal daamid ja härrad, Euroopa Parlament esi-, peab esitama väga äh, tugeva resolutsiooni, mis näeb ette kriminaalse Lukašenko režiimi vastu äh, sanktsioone. on väga oluline, et Euroopa Liit oleks ühtne selles küsimuses ja et äh, liikmesriigid peataksid kõikvõimalikud bilateraalsed algatused Lukašenka ja tema režiimiga. me peame Äh, peatama idanaaberluse selle riigi suhtes niikaua, kuni poliitvangid on vabastatud. samas tuleb äh, suurendada toetust kodanikuühiskonnale, vabaühendustele ja äh, vabale meediale Valgevenes, selleks et valmistada nad ette Valgevene tulevikuks pärast Lukašenko kukkumist, mis loodetavasti viiakse läbi demokraatlike valimiste tulemusel ja seega ma tahaksin, et te toetaksite, sekkub härra president, aeg on läbi. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Heidi Haudala Roheliste nimel uh,. Much, uh... suur tänu ma arvan, et tõepoolest te väljendate meie tundeid, kui te ütlete, me olime šokeeritud, me olime šokeeritud peale üheksateistkümnendat detsembrit. nagu paljud meist olid juba oodanud, et ehk või on tulemas Valgevene äh, aeglane avanemine Euroopa suunas, aga ma usun, et praeguseks hetkeks on paljud need lootused kadunud. on äh, muret äh, valmistavad uudised tulemas pidevalt Valgevenest Äh, ja Minskist, äh, millised on seal pidevad äh, repressioonid. ka eile Vjasna organisatsiooni repressioonid toimuvad, toimusid, toimus inimeste vahistamine ja tegemist on organisatsiooniga, mis väga vapralt on inimõigusi Valgevenes kaitsnud sellele ei ole siiamaani ametivõim on lubanud äh, registreerimist. Helsingi, Valgevene Helsingi komisjon sai hoiatuse peale seda, kui nad võtsid ühendust äh, ÜRO eriraportööriga, mis puudutas kohtunike äh, sõltumatust ja öeldi, et on põhjust uskuda, et inimesed, keda niivõrd ränkade süüdistustega on süüdistatud, ei saa õiglase kohtumõistmise osaliseks härra Sannikov ja tema abikaasa Nova Gazeta ajakirjaniku äh, äh, saatuse kohta ja tema, äh, nende lapse saatuse kohta me saime informatsiooni äh, ja me oleme kuulnud, et ehk laps võib jääda vanavanemate juurde, kuna vanemad on kinni peetud, kuid ei, see ei ole veel lõplikud head uudised, me vajame seda kinnitust ja loodetavasti see tuleb järgmisel nädalal miks äh, on see olukord Valgevenes niivõrd halb? ma usun, et me peaksime tõepoolest nõudma, et tegemist äh, oleks rahvusvahelise sõltumatu uuringuga, et saada aru, mis seal toimub, et teada saada, äh, kas seal oli provokato-, provo-, provokatsiooniga tegemist, et kas seal on äh, Äh, ehk äh, tegemist inimestega, kes sooritasid äh, teatud kuritegusid, mida, milles nüüd süüdistatakse neid inimesi, kes on soovinud ainult demokraatiat. ma arvan, et OSCE oleks aga kõige parem organisatsioon seda uuringut teostama või siis ÜRO. rääkides uutest valimistest, ma usun, et me peaks olema ettevaatlikud selles osas, et nõuda uusi valimisi liiga kiiresti. me peame kõigepealt garanteerima, et on olemas teekaart äh, tuleviku suunas, demokraatliku tuleviku suunas ja ilma selleta meil ei ole võimalik eriti midagi ära teha. suur tänu. mówimy o sytuacji na białorusi ale uderzmy się w pierś. me räägime olukorrast valgevenes kuid me peaksime ilmselt ka ennast süüdistama sest loomulikult on väga äh, lihtne süüdistada Valgevene äh, ametivõime ja on selge, et me peame äh, ka teatud suhtumisse nendes, suhtumise osas juba eelnevalt kokku leppima, mis puudutab Valgevene režiimi. vaadates siis härra Berlusconi tegevus, vaadates ka teisi, vaadates president Gribas Kautet, siis nemad olid need, kes legitimiseerisid Valgevene režiimi. härra Vesterväele, härra Tšerkovski ähm, visiidid Valgevenesse on seda režiimi toetanud, et meie oma poliitikud on loonud teatud äh, Äh, tingimused, mille abil Lukašenka saab oma manöövre teha ja ta, me ei saa tema käest midagi nõuda, me peame ka ennast süüdistama selles olukorras. suur tänu ja nüüd kuue NGL fraktsiooni nimel härra Scholz, poolteist minutit. suur tänu, härra president. minu fraktsioon ei kirjutanud alla kompromissiresolutsioonile resolutsioonile Valgevene kohta, kuid ma tahaksin teile öelda, et see ei ole nii, et me leiame, et valimiste tulemus ja inimeste vangistamine, teisitimõtlejate vangistamine oleks meile meeltmööda. meie jaoks on äh, demokraatlikud valimised ja ka vaba mõtlemine, selle, tsiteerides nüüd äh, Rosa Luxemburgi, üks kõige tähtsamaid sambaid riikidega suheldes ja see tähendab ka kohe kindlasti seda, et kõik poliitvangid tuleb otsekohe vabastada. kuid ma kahtlen, kas sanktsioonid on tõesti äh, mõjuvaks vahendiks selleks, et poliitilisi vange vabastada ja selleks, et aidata demokraatial Valgevenes läbi lüüa. sanktsioonid minevikus ka Valgevenes ja ka teistes riikides ei ole midagi endaga kaasa toonud ja me teame seda kõik väga hästi. poliitiline dialoog poliitiliste vastutajatega peaks olema kõige tähtsam, me ei tohiks poliitikakandjatele anda võimalust äh, diskrediteerida kodanikuühiskonda. meil tuleb äh, luua läbipaistvus poliitikas, kõik välispoliitilised otsused peaksid olema Euroopa Liidus äh, omavahel kooskõlastatud ja see tundub mulle olevat ka parem ja siiram lahendus, toetumaks meie argumentidele. seda näitas täna hommikul väga hästi arutelu Ungari eesistumise üle, aitäh! suur tänu ja nüüd härra Pelder, palun EFT fraktsiooni nimel, jah, suur tänu, härra president. väga paljude teisiti mõtlejate allasurumine Lukašenka režiimi ajal tuli väga selgelt välja pärast üheksateistkümnendat detsembrit ja valimisi ning diplomaatia kui vahend on, ei leia enam kasutamist. Lukašenka seob ennast üha rohkem Kremliga. Euroopa peaks nüüd rohkem toetama Valgevene kodanikuühiskonda. meil on vaja aidata kaasa mõtlemise muutmisele Valgevenes, selleks et oleks võimalik režiimi kukutada. viisakulud tuleks kaotada Valgevene kodanikele, me peaksime opositsiooniga ühendusse astuma ja ka võimuaparaadi seas läb-, sees läbi viidavaid äh, muudatusi peaksime me siiski toetama, meil on vaja, et me Valgevenest saaks vaba õigusriik. suur tänu ja nüüd ülejäänud registreeritud kõnelejad ja kõigepealt härra Ungurjanu, poolteist minutit. Thank you, chairman Aleksandr... aitäh, härra esimees, Aleksander Lukašenko ei ole kunagi jätnud kasutamata võimalust kinnitada, et ta on diktatu- äh,, diktaator. ja tegelikult äh, ka valimised üheksateistkümnendal detsembril näitasid seda, aga meie Euroopa Liidus arvame, et imekombel Lukašenko kunagi muutub. tõepoolest, me oleme öelnud, et ootame ära detsembri valimised ja valimised leidsid aset ning Lukašenko jääb ikka selliseks, nagu ta oli Äh, opositsioon on kas vanglas või haiglas. seetõttu ma arvan, et Euroopa Liidul on aeg mõelda ümber oma lähenemine Valgevenele. väga selgelt ei ole idapartnerluses Valgevenele kohta. partnerlus peaks äh, peatatama ja ainult kodanikuühiskonnaga peaksime kontakte jätkuma, jät-, jätkuma ma ootan kolmekümne esimese jaanuari kohtumise tulemusi ja ma loodan, et ka Lady äh, Ashton ja ka volinik soovitavad tegelikult partnerluse peatamist. Äh, äh, Lõpuks siis ka Euronesti parlamentaarsest assambleest. me ei saa Lukašenkole enam vetoõigust anda Euronesti küsimuses, sellepärast et Valgevene on alati seda initsiatiivi blokeerinud, minu arvamus on, et Euronest peaks kindlasti praktikasse rakenduma suur tänu, järgmiseks härra Paletskis, kaks pool minutit. suur tänu, suur tänu, härra president, lugupeetud kõrge esindaja. see resolutsioon, mille üle me homme hääletame, peaks ähm, Valgevenele kogu Euroopa, kogu maailma poolt andma selge sõnumi, sest võib-olla tõesti ei ole liiga hilja ja me peaksime tagasi tulema üheksateistkümnenda detsembri olukorra juurde, me peaksime oma jõud koondama ja hoolitsema selle eest, et õigusriigi põhimõtted Valgevenes sisse viiakse. üheks kõige tähtsamaks eesmärgiks meil praegu on poliitvangide vabastamine. ning opositsiooni ja vaba ajakirjanduse vastase surve vähendamine. aga see ei tähenda seda, et me tahaksime Valgevene rahvast karistada, seepärast peaksime me oma meetmetega olema väga ettevaatlikud. me peame ära hoidma selle, et Valgevene rahvas äh, kannatab või et teda karistatakse miskit moodi või et kultuuri- ja teadussuhted kannatavad äh, praeguse olukorra all. väga tähtis on riike avada maailmale dialoog Valgevenega on tähtis, dialoog viimastel aastatel tegelikult ka toimis ja oli päris viljakas, sest üle viiekümne protsendi Valgevene rahvast pooldavad tihedamaid suhteid Euroopa Liiduga, seda tuleb ka selgelt Minskis välja öelda, me peame ütlema, et ka Valgevenes on Euroopa-meelseid jõudusid. jah, otse loomulikult sanktsioonid on ja nende sisseviimine on väga raske küsimus siis see, mis puudutab äh, finantsküsimusi ja viisaküsimusi, selle niinimetatud Berliini müüri sisseviimine. tegemist on äh, müüriga, mis on Euroopa Liidu ja idapiirkonna vahel ja väga raske on sellest äh, müürist üle saada. on tõesti viimane aeg sisse viia viisalihtsustussüsteem Valgevenega selleks, et Valgevene ja Gruusia kodanikud äh, saaksid kasutada lihtsamaid võimalusi Euroopa Liitu reisimiseks ja et ära kaotataks lõivud äh, viisade jagamisel. vastastikuse mõistmise tugevdamiseks viisalõivud kohe kindlasti kaasa ei aita. suur tänu, härra Gerbrandi! elus ja poliitikas mängib lootus väga suurt rolli. lootus, tulevikuvisioon, lootus, et tulevik on parem ja lootus on just see, mis üheksateistkümnendal detsembril Valgevenes lihtsalt kaduma läks lootus demokraatlikele valimistele kadus, kadus ka lootus sellele, et opositsioon saab rohkem võimalusi oma arvamuse välja öelda ja et meediakajastus oleks tasakaalukam. kõik need lootused lendasid tuulde ja poliitika Valgevenes ei muutunud Lukašenka režiim ei ole oma ülesandeid täitnud ja nüüd Valgevene puhul Euroopa Liit peab tõesti mõtlema sanktsioonidele, mis äh, oleksid valusad äh, võimukandjatele, mitte aga rahvale. väga tähtis on teha vahet ka majanduse ja poliitika vahel. Lady Ashton on juba seda tööd alustanud ja nõuab poliitvangide vabastamist. ja nüüd tuleks meil saata delegatsioon Valgevenesse selleks, et me saaksime vabaühendusi, kodanikuühiskonda ja ajakirjandust toetada, selleks et äh, Valgevenes oleks võimalik äh, rakendada Euroopa-meelsemat poliitikat. Euroopa naabruspoliitika meetmetest ei ole siiamaani piisanud, mitte ainult Ukraina ja Malta ei peaksid saama meie toetust, vaid me peaksime toetama ka Valgevenet. Valgevenele tuleks äh, mõni eeskuju ette tuua, neile näidata, et on võimalik areneda paremuse suunas. suur tänu ja härra Schulz, kaks minutit, palun härra president, lugupeetud proua kõrge esindaja, meie lootused, et presidendivalimistega Valgevenes riik hakkab lõpuks liikuma demokraatia eh, suunas, lendasid tuulde. hoolimata halvadest kogemustest ja eelarvamustest valitsuse kohta, Euroopa Liit on siiski olnud väga heldekäeline viimastel kuudel. me teadsime, et valimistest sõltub väga palju ja natukene aega tundus meile isegi, et vähemalt mingil määral on valimised vabad ja õiglased, kuid äh, repressiivne süsteem tunneb ennast nii nurka surutuna ja seepärast president pidi jällegi näitama oma tõelist palet ehk dita-, diktaatorlikku palet. ta üritab võimu iga hinnaga enda käes hoida, surudes maha opositsiooni Äh, protestide mahasurumine Valgevenes on väga suureks sammuks tagasi, jällegi levib seal hirm, mitte välismaised salateenistused ja diplomaadid ei sekkunud, nagu valimiste võltsijad väidavad, vaid äh, di diktaator ise võltsis valimisi. president juhib salateenistust, salateenistuse nimi on ikka veel KGB ja see terroriseerib opositsiooni ja kodanikuühiskonda. kodanike õigused ei ole kaitstud. OSCE ameti kinnipanemine on täiesti vastuvõetamatu. me oleme ette valmistanud parlamendi resolutsiooni, mis on väga heaks aluseks Euroopa äh, välis, Euroopa Liidu välisministri edasisele tegumisele. seal nõutakse süümevangide kiiret vabastamist, vanglat vangidele arstiabi tagamist ja ka sõltumatu uurimiskomisjoni sisseviimist, samamoodi nagu ka poliitilisi ja majanduslikke sanktsioone, mis puudutaksid võimukandjaid, mitte aga kodanikke. me peame praegu kogu jõuga toetama Valgevenet ja neid inimesi, kes loodavad seal poliitikavahetust ja neid, kes leiavad, et Valgevene tuleks rohkem Euroopa Liiduga siduda. esimesena õnnitlesid Putin, Medvedev ja Ukraina president Janukovitš ähm, Lukašenkat valimisvõidu puhul, see näitab, kui õudsad on tulevikuvisioonid Valgevene jaoks. suur tänu, järgmisena härra Migalski, palun. E, suur aitäh! ma äh, loodan, et proua Hautalal on praegu kõrvaklapp peas, sest tahan anda talle informatsiooni eh, Viesna organisatsiooni kohta. <clears throat> nimelt, mitte ainult ei kogu selle organisatsiooni arvutid on politsei poolt konfiskeeritud ja esmaspäeval kogusin ma laptoppe selleks, et organisatsioonile saata need ja neid aidata mis puudutab volinikku, siis ma ütlen tõepoolest, et ma olen teiega nõus, meil on aeg tegutseda, aga veel, me ei pea kindlasti isoleerima valgevenelasi kogu maailmast. sellepärast, et meil on vaja teistsuguseid meetmeid, me peame ehitama üles kodanikuühiskonda viisapiirangud kaotama ja nii edasi. ja sellele me peaksimegi oma tegevuses keskenduma samas peame ka raskemaid meetmeid äh, võtma kasutusele, nagu proua Ojuland äh, siin ette pani. ja peame need kaks pehmed ja kõvad meetmed äh, integreerima kokku ühte programmi, aitäh! Uh, härra Saarjus-Volski üheks minutiks. ma arvan, ütleb härra äh, Volski, et plaan on õige, aga probleem on selles, et äh, meil ei ole, me oleme teinud liiga vähe praktiliselt niisiis peaksime endalt küsima, et kas me oleme tõepoolest kindlameelselt äh, muutusi läbi viimas. sest loomulikult me peame mm, sanktsioone rakendama Valgevenele, aga kui me sellest äh, verbaalsest hukkamõistust täna edasi ei liigu, siis äh, tegelikult meie tegevused vilja ei kanna. seetõttu on meil vaja pikaajalist strateegiat ja tegevust ja uut välispoliitikat Valgevene suunas, Lady Ashton tegemist ei ole ainult Valgevene küsimusega, sellepärast et Valgevenega käitumine tegelikult kogu poliitilise dünaamika selles regioonis määrab Ukrainas, Moldovos, Moldovas suhetes Venemaaga samuti ja nii edasi. täna äh, geopoliitiliselt äh, Valgevene on Euroopast kaugenemas, äh, täpselt samamoodi ka Ukraina. loomulikult on meil sanktsioone ja viisarežiimi siin vaja rakendada ja ma ütleks ka, et äh, prääniku ja piitsa poliitika tuleb tegelikult karmima süsteemiga mm, asendada. aga me peame silmas pidama ka, et meie partneriks on ühiskond Valgevenes ja mitte režiim. proua Ashton, teie ütlesite, et me peame aitama edasi Valgevenet. ja me peame tegema rohkem kui minevikus. aga kas me oleme tõepoolest teinud kõik, mis võimalik? ei ole teinud võib öelda, et me oleme väga vähe tegelikult reaalselt seda riiki aidanud ja me peame seda kindlasti muutma, aitäh. Uh, suur tänu, järgmisena härra Howitt, palun. aitäh, president. täna arutleme me selle üle, kas Aleksander Lukašenko on venemeelne ja tegelikult rahvusvahelisi eh, külalisi Lukašenko inauguratsioonitseremoonial ei olnud, sellepärast et kogu Euroopa ja maailm ei tunnista seda liidrit. üheksateistkümnendat detsembrit ja järgnenud sündmusi võib tegelikult eh, võrrelda Valgevene ajalooga, kus opositsiooniliidreid viiekümne neljandal aastal eh, surmati kuni seitsesada tuhat ma palusin Äh, proua Pärneši ja, ja teisi liikmeid toetada äh, majandussanktsioone Valgevenele. ja selles kontekstis üks asi, mida Euroopa Liit kindlasti saab teha, on see, et esitada väga lihtsad, selged nõudmised. Äh, poliitvangid tuleb vabastada. Bela-, Valgevene Helsingi komiteed ei tohi peatada ja uued valimised tuleb korraldada. ma olen nõus, mida baroness Ashton on öelnud täna, et me peame kindlasti mitmepoolseid läbi, läbirääkimisi lõpetama ja äh, jätkama ja aitama ka kodanikuühiskonda. aga ma ütlen, et küsimus ei ole ainult inimõigustes ja demokraatiast, aga ka Euroopa Liidu naabruspoliitikas. jah, ma olen nõus, et meie naabritega peab olema tihedam koostöö selleks, et äh, tagada oma piiridel äh, vastastikune koostöö, kus see valmidus on olemas. aga kui ei ole vastastikust äh, pühendumust sellele projektile, siis me ei saa seda jätkata täna selles debatis peame me rääkima mitte Euroopa sanktsioonide rakendamisest Valgevene suunal, aga me räägime valust, mida tegelikult on põhjustatud inimesel, inimestele, kes on oma äh, äh, arvamust avaldanud. seetõttu me peame olema solidaarsed, toetama demokraatia äh, püüdlusi selleks, et valud äh, füüs-, füüsilised äh, lõpeksid Valgevenes. Söter ja Violeta suur tänu, proua Schröter. suur tänu, härra president, lugupeetud kõrge esindaja, ma tänan väga kiirete reaktsioonide eest sündmustele Minskis. ma tunnustan ka teie kontseptsiooni, see on tasakaalus, sanktsioonid äh, võimukandjate vastu suurte inimõiguste rikkumiste eest ja meetmed äh, Valgevene kodanike jaoks on tasakaalus. tahaksin siinkohal tänada ka Müncheni julgeolekukonverentsi korraldajaid, sest äh, tema tulek konverentsile keelati ära, see oli väga selge märk selle kohta, et rahvusvahelisel tasandil ei ole diktaatoritel mitte mingit kohta ja nende kohalolekut ei kannatata. oposi-, kui äh, rahvusvaheliselt tunnustatakse diktaatoreid, siis opositsiooni olukord muutub veelgi halvemaks ja valimistel on ka opositsiooni šansid palju väiksemad, seepärast oli see samm väga õige. Valgevenes on meil vaja pikka kannatust, me teame seda väga hästi, me teame ka, et Lukašenka on juba väga kaua olnud võimul ja et äh, ta kavatseb sellest ka kinni hoida, kuid olukord humanit-, humanitaarne olukord sealses riigis on nii halb, et me ei saa enam oodata, me peame võimalikult kiiresti reageerima ja me peame võimalikult kiiresti hoolitsema selle eest, et poliitvangid vabastatakse, et vanematele antakse tagasi nende lapsed ja et sellepärast, et äh, need vanemad, kellelt lapsed ära võeti, ei teinud mitte midagi muud kui see, et nad võitlesid oma õiguste eest ja see, mis nendega juhtus, on täiesti õigustamatu, seepärast ma palun, et te võimalikult kiiresti midagi ette võtaksite, et te igas oma avalduses hoolitseksite selle eest, et tegemist on poliitvangidega ja mitte kurjategijatega ja ma tervitan ka Andrei Sannikovi ja kõiki teisi, kes istuvad vangides, nad peaksid teadma, et meie oleme nendega solidaarsed. Äh, suur tänu, järgmisena härra Kosusnik, palun vážená paní vysoká představitelko vážený pane komisaři vážené proua kõrge esindaja lugupeetud volinik head kolleegid aasta aega tagasi Kirveni äh, totalitaarne režiim ei äh, lubanud Sahhariga auhinnasaajal äh, reisida Strasbourgi ja natuke aega tagasi me kurbusega olisime ka Valgevene äh, režiimi jõhkruste tunnistajaks, mis on sarnane Castro režiimiga Kuubal. ja täna äh, meie küsimus ongi, kas ehk me peaksime takistama Lukašenka režiimi esindajatel siseneda Euroopa Liitu. me peaksime ilmselt äh, suhtuma äh, toetusega Valgevene kodanikesse, kel, kes, keda me peaksime tervitama Euroopa Liidus, kes on kannatanud selle režiimi tõttu, äh, kuid kindlasti me peaksime ignoreerima režiimi esindajaid, me peaksime käituma nendega väga rangelt, sest need, kes ei pea lugu demokraatia väärtusest, ei kuulu meie ühiskonda. suur tänu, härra Kurski, palun. suur tänu hiljutised mõningate Euroopa äh, Liidu riikide valitsuste suhtumine Valgevene osas, äh, kaasa arvatud minu oma valitsuse suhtumine, on äh, ennast kurjalt kätte maksnud, me näeme, see režiim naerab meie üle, selle režiimi vastased on vangides, vanglates ja seda režiimi ei ole võimalik mõjutada, tegemist on autoritaarse režiimiga Lukašenko äh, režiimi pooldajate lesioonid lõppesid äh, siis, kui vastaseid peksti. Euroopa ei ole nõus sellega, et diktaatorid suruvad maha demokraatiat ja sanktsioone tuleb rakendada. kuid me ei tohiks kindlasti sanktsioneerida kodanikke, kodanikud vajavad abi, ka opositsioon vajab abi. idapartnerlus peab olema peatatud või rangemaks muutud sellisel viisil, et ühtegi eurot režiimi kätte ei jõuaks, mida äh, kiiremini see rahavoog peatas, seda kiiremini see süsteem kukub suur tänu, nüüd läheme vaba mikrofoni vooru juurde ja kõigepealt härra Kelly. ma ja pidage kõne ajast kinni, üks minut täpselt. suur tänu, ma usun, üks äh, suurepärastest arengutest kaasaegses maailmas on totalitarismi lõpp ja demokraatia algus Ida-Euroopa riikides. Ungarist me rääkisime täna hommikul äh, ning meie oma president George Bushek on samuti suurepärane sellise arengu näide, kuid on ka teisi riike, kus see üleminek ei ole olnud sama sujuv. Valgevene on kahjuks üks nendest riikidest ning äh, ma usun, et äh, proua kõrge esindaja äh, peab, äh, saab väga paljugi ära teha selle olukorra parandamiseks me näeme, et demokraatia suunas liikumine seal piirkonnas on kaks sammu edasi ja üks tagasi ja nüüd me näeme, et see olukord on veelgi hullemaks muutunud. ja proua Ashton on öelnud õigesti, et me peame tegema koostööd kodanikuühiskondade, vabaühendustega selleks, et avaldada survet Lukašenko režiimile selle režiimi tegevuse lõpetamiseks. suur tänu! Eh, suur tänu, järgmisena härra Grzyb! suur tänu. demokraatia mahasurumine ning kodanikuõiguste mahasurumine, paljude inimeste vahistamine ja presidendikandidaadi vahistamine ei vaja kommentaare, tegemist on äh, testiga Euroopale, testiga ka meie partnerite jaoks kellel on meiega priviligeeritud partnerlussuhted, näiteks nagu Venemaal, me peame toetama seal opositsiooni, me peame toetama ka äh, vahistatud inimeste vabastamist, enne kui me alustame uuesti kõnelusi äh, Valgevenega. kuid piirangud ei tohiks mõjutada Valgevene kodanikke, me peaksime muutma äh, viisarežiimi, nagu Poola on seda teinud, me peaksime toetama ka Valgevene tudengeid keda tuleks aktsepteerida teistes, teiste riikide ülikoolides. me peaksime toetama äh, vaba meedia, vaba televisiooni tegevust ning peaksime äh, tegema kõik äh, selles suunas, mis võimalik. härra Mavronikolas. suur tänu, härra president. on täiesti selge, et Valgevenes olukord areneb negatiivses suunas. lähtudes meie põhimõtetest äh, ja veendumustest on Lukašenka siiski veel riigijuht ja opositsioon istub vangikongis ning mitte keegi ei saa praegusel hetkel ühiskonnaga vabalt suhelda ja ühenduses olla. kodanikuühiskond soovib kontakte Euroopa Liiduga, nõuab ajakirjandusvabadust opositsioon, opositsionääride vabastamist ja vastupanuvõitlejaste vabastamist samuti. ja me soovime sellist poliitikat, nagu proua Ashton seda selgitas, olen temaga täiesti nõus, meil on vaja uusi eeldusi ja alles siis on meil võimalik hakata uuesti üritama Valgevenega suhelda. suur tänu, härra Tännok, palun! Valgevene presidendivalimised olid vägagi pettumust valmistavad äh, nende jaoks, kes me oleme selle riigi tegevust jälginud ju mitmeid aastaid. Valgevene saadik äh, Londonis ütles, et kõik on hoopis teistsugune seekord ja see on vastavuses rahvusvaheliste standarditega, USA saab öelda, et see olid vabad ja õiglased valimised, kuid äh, homosüdeetikuse instinktid Lukašenka näol äh, näitasid, et, et tema jääb enda juurde ja ilmselt äh, tema käitumist ei suutnud ka vanemametnikud selles äh, riigis ette äh, ennustada, kaasa arvatud saadikud. mina nõuaksin kohaselt poliitiliste vangide, süümevangide vabastamist ning võimalda Euroopa Liidu vaatlemissiooni kohaleviibimist ning ka äh, OSCE mandaadi andmist selleks, et nad saaksid selles riigis tegutseda. ilmselt mind sellega nõus ei ole, kuid me peaksime katse tegema, sest vastasel juhul me peaksime kindlasti rakendama koheselt sanktsioone, me peaksime äh, külmutama härra Lukašenko varad ja takistama härra Lukašenko ja tema vanemametnike reisimist. suur tänu, härra Rubiks, palun. mis te Rubiks? härra Rubiks. jaa, paldies, preksõdetaja. suur tänu omalt poolt ma tahaksin väljendada toetust äh, proua Ashtoni arvamusele, mis puudutab tasakaalustatud suhtumist äh, Valgevene sündmustesse. tihtipeale meil on tegemist emotsionaalse suhtumisega, meil on emotsionaalsed väljendused, me räägime süümevangidest kuid kohtuprotsesse ei ole veel toimunud, me ei tea, millised saavad olema nende kohtuprotsesside tulemused ja seega ma soovitaksin teile kõigile, et me peaksime tõepoolest säilitama tasakaalustatud suhtumise. kaks aastat tagasi meil oli sarnane olukord Lätis kui oli tegemist demonstratsiooniga, siis äh, keegi ei saanud öelda, et tõepoolest ei saa niimoodi käituda, kuid siis protestijad jõudsid parlamendini, siis politsei hakkas kaitsma parlamenti ja äh, tekkiski pingeline olukord. aga küsimus on ikkagi selles, kuskohast tuleb see raha, mis läheb äh, Valgevene toetuseks, suur tänu. ja härra Möltser järgmisena. suur tänu, härra president. ajakirjanduses loeme me ikka ja jälle, et sanktsioonid viiakse Lukašenka vastu uuesti sisse nimelt kaks aastat tagasi neid lõdvendati ja et sanktsioonide sisseviimine oleks tegelikult tõend selle kohta, et meie pikaajalised püüdlused on läbi kukkunud. minu arvates püüdlused kukkusid läbi juba ammu, kõige hiljem presidendivalimiste ajal või siis, kui OSCD amet kinni pandi Euroopa viimase diktaatori tegevus näitab väga selgesti, et Euroopa Liidul on probleeme inimõiguste rikkumisega. skandaalid LKA äh, reisidega ja inimeste, vabandust, Balkani riikide eneseotsustamisõigusega on olnud äh, ikka ja jälle probleeme. Euroopa Liidu usaldusväärsus tegevust äh, ei toeta ka see, et Türgiga peetakse liitumisläbirääkimisi, kuigi Kopenhaageni kriteeriumeid pole ta täitnud ja seal on veel väga palju ära teha. ja Lukašenko tegelikult hoolitseb selle eest, et me siiski rohkem pöördume Valgevene poole. suur tänu ja järgmine kõneleja. härra Kranovski äh nähes Lukašenka režiimi tegevust, mille repressioonid üha kasvavad, me pea, meie kohustuseks on üles näidata solidaarsust Valgevene kodanikega. me peaksime toetama sõltumatut meediat ning ka, ma usun, Poola äh, televisioon on näidanud äh, head eeskuju. stipendiumid üliõpilastele oleks väga heaks näiteks, sest väga paljud üliõpilased on välja visatud äh, Valgevene ülikoolidest nende opositsioonilise tegevuse tõttu. viisade puhul samuti Valgevene kodanike jaoks viisad liiga kallid, me peaksime sellega midagi ette võtma, me peaksime seda muutma, peaksime lubada neil vabalt reisida Euroopa Liitu. erandiks on loomulikult režii, režiimi esindajad me peame toetama äh, kodanikuühendusi Valgevenes, sest äh, sellisel vii-, võima-, viisil on võimalik saavutada muudatusi Valgevenes, muuta selle paremaks riigiks, suur tänu. suur tänu, proua Basescu, palun. suur tänu. üheksateistkümnenda detsembri presidendivalimised olid sammuks tagasi Valgevene demokraatlikus arengus ja suhetes Euroopa Liiduga. mõjujõu kasutamine poliitiliste vastaste opositsiooni vangistamine ei ole meetod, millega poliitilisi kontakt, konflikte lahendada. see tõi endaga kaasa ka sotsiaalsete pingete suurenemise. Minski autoriteet äh, ei ole piisav Valgevene ei ole täitnud oma kohustusi, mis ta on andnud naabruspoliitika raames, nagu näiteks äh, Moldova Vabariik. Valgevene äh, tagasilükkamine idapartnerlusest oleks väga selgeks signaaliks, ma loodan, et välisasjade äh, tippkohtumisel selleks ka tegeletakse. härra Liisek, üks minut, palun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 mida tegid äh, Donald Tusk sellel ajal. Nemad panid raadio käima ja kuulasid vaba Euroopat, kuulasid Ameerika Häält, BBC-d selleks, et teada saada, mis äh, toimus tegelikult Poolas sellel ajal. ja veel üks küsimus. kuidas Lev Valensa suutis äh, toime tulla, kuidas äh, ükski opositsiooniliider sai ellu jääda? nad vallandati töökohtades ja ka nemad suutsid toime tulla, sellepärast et äh, Ameerika ametiühingud toetasid neid finantsiliselt. ja äh, kõik need, kes seda raadiot kuulsid, kuulasid seda sellepärast, et äh, raadiojaam sai finantsilist toetust ja nüüd on meie ülesandeks tagada, et valgevenelased kuulavad tõde ja saavad samuti ka finantstoetust ma olen täiesti nõus minu kolleegidega, kes on soovitanud äh, sanktsioonide kasutamist äh, Lukašenko abilistele ja kes tahavad toetada äh, Valgevene vabaühendusi ja opositsiooni. resolutsiooni ettepaneku toetus äh, Äh, tähendab ka seda, et me kindlasti äh, peaksime äh, viima läbi sellise otsuse, mille puhul ei võimaldata jäähoki meistrivõistluste toimumist Valgevenes, kui süümevange ei ole vabastatud. Lukašenko on hokifänn ja selline otsus kindlasti tekitaks väga palju küsimust. organisatsioon, mis selle otsuse eest vastutab, saab kindlasti parandada sellega omaenda kuvandit kus äh, äh, mille ja neil tekkis probleeme sellepärast, et nende juhatusse kuulus varem üks varasem KGB agent. ma loodan, et ka vastav hokinõukogu suudab teha õige otsuse. suur tänu, proua Essaia, palun üks minut. puhemees, on hüve, et oleme täällä suur tänu, samuti mina peaksin ütlema, et Euroopa Liidu ja paljude äh, liikmesriikide sõnavõtud on olnud ebaõnnestunud, sellepärast Lukašenko on väga aktiivne poliitiline mängur, ta on suutnud saada kasu partnerluslepingutest ning nautinud igasuguseid poliitilisi edusid ning samal ajal jätkanud ka demokraatia ja inimõiguse olukorra halve äh,, odavdamist ning suutnud ka toime tulla väga paljude erinevate poliitiliste otsustega, nagu kolleeg Kubrik juba ütles, et kas äh, opositsioon äh, saab abi välismaalt ning äh, otsuses ära toodud sanktsioonid peaksid kindlasti olema rakendatud poliitilise eliidi suhtes ning me peaksime järelevalvet teostama ka selles suhtes, et tõepoolest abi saavad teed lihtsalt kodanikud, kes demokraatia äh, eesmärkide nimel pingutades on kaotanud oma töökoha või õpipaiga. nüüd meie peaksime näitama seda, et me toetame Valgevene riiki ja rahvast, toetame Valgevene äh, rahvast ja saame, tahame lahti saada Euroopa Liidu äh, viimasest diktaatorist, vabandust, Euroopa viimasest diktaatorist sektorist. okei okay,, finally uh,. Mr Boris for one minute. üks minut, härra Boris üldiselt tahaksin öelda, et äh, mul oleks väga hea meel, et kui te tahate sõna võtta, et te olete siin ka terve debati äh, jooksul, sest siis oleks märksa lihtsam vastata küsimustele ja härra Boris, üks minut, palun suur tänu. tegemist on tõehetkega Valgevene jaoks. tegemist on viimase Euroopa diktaatorriigiga. ma usun, et me peaksime näitama üles oma solidaarsust valgevenelastega ma tean, et äh, rahastud on piiratud ja ma tahaksin selle asemel soovitada et me kasutame väheseid vahendeid opositsiooni, meedia, noorte inimeste äh, toetamiseks, ma räägin sadadest äh, tuhandetes Valgevene õpilastes, kes õppida ei saa ning ma tahaksin teha ettepaneku, et äh, luuakse eraldi Erasmuse programm, mis oleks mõeldud konkreetselt Valgevene üliõpilaste jaoks, me teame, et me, meil on programmis vahendeid ning äh, selle jaoks ei ole vaja meil teha ka väga paljusid administratiivseid jõupingutusi. pikaajaline mõju Valgevene demokraatiale oleks äh, seega äh, samas vägagi oluline. ja nüüd proua Ashton Uh, uh, aitäh, härra esimees ja aitäh kõikidele suurepärastele uh, pa-, suurepärase panuse eest, ma arvan, et oli väga fokusseeritud diskussioon. ma uurin parlamendi resolutsiooni loomulikult, aga Valgevene kriis äh, algas äh, kuu aega tagasi ja tegelikult sündmused liiguvad väga kiiresti. minu lootus on, et need lähevad positiivses suunas ja seda lootust me kõik äh, jagame. poliitvangid peaks vabaks lastama ja valgevenelased peaksid alustama kaasava reformiprotsesse. ma loodan, et parlamentaarne koostöö jätkub ja sellel on kindlasti väga oluline roll mängida. paljud parlamendi liikmed juba toetasid minu ideed, mida ma alguses ütlesin, et me peame olema väga selged, et me ei kiida heaks seda, mis on juhtunud, see on vastuvõetamatu ja meie astume samme selle vastu. aga me peame olema ka selged selles, et tahame toetada kodanikuühiskonda, meediat, tudengeid, noori inimesi ja nii edasi. kui ma võin, siis ma võtan väga tõsiselt neid tehtud kommentaare ja teen kõik sellest, et edasi liikuda. kui ma kohtusin opositsiooniliidrite perekondadega, kes minu juurde jutule tulid, siis ma sain väga selgelt aru, et meie inimesed loodavad seda, et opositsiooniliikmed vabastatakse vanglatest ja et Valgevene inimesed saavad suunduda tõelise demokraatia poole. ja ma olen neile ka öelnud, et tegelikult on see valgevenelaste käes pöörata need prots-, protsessid ümber ja muuta oma riiki, sellepärast et kui nad seda ise ei tee, siis rahvusvaheline kogukond peab reageerima. suur tänu, proua Ashton. meil on kuus resolutsiooni ettepanekut ja hääletus toimub homme keskpäeval kell kaksteist nende üle. proua kõrge esindaja, juba kella kolmest saati olete te siin kojas ja kell on veerand seitse. kas te sooviksite viis minutit pausi või soovite kohe jätkata? viis minutit pausi? ei, siiski kohe edasi. aa, jah, oi, vabandust, te olete juba eelnevalt ette näinud selle probleemi ja olete endale asendaja leidnud. proua, vabandust, härra asepresident